E, na początek chciałem Państwa poinformować. alustuseks ma tahan teid teavitada järgmisest. nimelt olukord Poolas on läinud keeruliseks. see puudutab tohutuid üleujutusi, mis meil praegu on. suur osa riigist on praegu vee all. ja ohtu on sattunud inimeste elu ja vara ma tahaksin väljendada meie toetust ja solidaarsust poolakatega ja väljendada meie kaastundet neile, kes täna üleujutustest kannatasid. na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego ja Euroopa Parlamendi järgmine istung kuueteistkümnendal juunil ähm, käsitleb ka seda küsimust. ma olen kindel, et Euroopa Liit reageerib solidaarsust üles näidates palvele, mis tuli Poola valitsuselt ja palub abi. meil on Euroopa Solidaarsuse Fond, mis on väga tähtis instrument just selliste olukordadega toimetulekuks. mu daamid ja härrad, täna hommikul oli esimeste konverentsi kohtumine. ja me lõpetasime selle äh, kohtumise kümme minutit tagasi, arutasime väga põhjalikult seda, kuidas korraldada hääletamine nende resolutsioonide üle, mis puudutavad Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend. Te teate, et strateegia kakskümmend kakskümmend peab looma töökohad ja heaolu meie kodanikele ning eesmärgiks on tagada stabiilsus Euroopa Liidule äh, kümneks aastaks see on peatähtis strateegia meie tuleviku jaoks Euroopa Liidule ja on tähtis ka väljaspool Euroopa Liitu, sest me saame olla tugevad välissuhetes ainult siis, kui me oleme tugevad sisemiselt. ja võttes aluseks selle arutelu, mis meil toimus esimeste konverentsil, me kuulasime ära kõik argumendid. nii selle poolt, et esitada meie resolutsioon Euroopa kakskümmend kakskümmend kohta hääletamisele täna. me tahaksime, et need resolutsioonid ju võimalikult kiiresti vastu võetaks, et me saaksime siis teiste institutsioonidega nende alusel läbirääkimisi alustada selle väga tähtsa strateegia üle. aga teisest küljest me kuulsime ka argumente, mis ütlesid, et meil on vaja sellist strateegiat, millel on valdav enamus siin parlamendis ja selle ta on vaja, et tõhusalt mõjutada olukorda Euroopa Liidu, selleks on meil vaja suurt enamust meie tekstide taga. ja me ei olnud kindlad, kas meil õnnestub täna seda suurt enamust saavutada, me tahaksime võimalikult kiiresti tegutseda, aga samas on meil vaja ka väga tugevat resolutsiooni. ja kõike seda arvesse võttes fraktsioonide esimehed mõtlesid asja peale ning ma teen nüüd ettepaneku edasi lükata hääletamine Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend ähm, üle edasi. see läheks kokku meie kodukorraga. tegemist on jah, ma kordan üle, väga tähtsa otsusega. me mõistame, et meil on vaja resolutsiooni võimalikult peatselt, aga samas meil on vaja resolutsiooni, millel oleks väga tugev toetus. ja need asjad on praegu kaalul nii et ma panen selle ettepaneku nüüd hääletamisele. kõigepealt me peame otsustama selle üle, et kas me äkki lükkame edasi äh, resolutsiooni üle hääletamise Euroopa kaks tuhat kakskümmend, nii et esimene hääletus on edasilükkamise poolt ja teine hääletus on edasilükkamise vastu. kas keegi tahab nüüd äh, edasilükkamise poolt sõna võtta, härra Tool, palun? suur tänu teile avalduse eest ka mina tahaksin omalt poolt öelda seda, et meie Ungari sõbrad on samas olukorras nagu meie Poola sõbrad, mis puudutab üleujutust. nii et me e, samamoodi mõtleme meie e, Ungari kaaskodanike kui Poola kaaskodanike peale. Votre... ja ma olen nõus teie sissejuhatavate sõnadega, kriisiolukorras on vaja seda, et demokraatlikud jõud ühineksid ja sellest vaimust kantuna tegin ma ettepaneku esimeste konverentsile enne seda Strasbourgi täiskogu istungit ja rääkisin nendest vastuoludest, mis ole, olemas on ja tegin ettepaneku, et lükkame juunikuusse edasi selle otsuse. E, esimeste konverentsil ma ei saanud enamuse, parlament on meil demokraatlik ja me üritasime ette valmistada seda resolutsiooni. eile keskpäeval äh, nende aruteludega oma fraktsioonides me nägime, et, et meil ei olnud äh, äh, jõuavad täpselt paigas, aga ma ei taha öelda, et ei ole lõpetatud või hea töö, selle, on tõhusat tööd tehtud. ja siin me vaatasime delegatsiooni juhtidega ja mõtlesime, et võib-olla selleks, et, et ka parlamendi jaoks oleks parem, et me lükkaksime selle hääletuse järgmiseks korraks edasi, sellepärast et ega eh, kriis juunikuuks küll veel ära ju ei lõpe. aga me koos arutasime seda ja me leppisime kokku selles, et suurte fraktsioonide äh, esimehed paluvad lükata edasi selle juunikuuks. Martin Schulz, ta oli ainuke, kes mulle seda ütles, ütles, et ma pean kõigepealt saama enamus oma fraktsioonis, aga kõik peavad selle saama ja eile õhtul me oma fraktsioonis ei arutanud muudatusettepanekuid, me ei arutanud seda resolutsiooni, sellepärast et fraktsioon oli selle poolt, et me lükkaksime, lükkaksime selle edasi ja nüüd ma paluksin johtuvalt kõigest sellest, et äh, jah, tõesti, Guy Verhofstadti kiri on ka meil olemas ja siis me palusime lihtsalt kolme nädala võrra edasi lükata seda ja kriisiolukorras edasi lükata, nii et ma tõesti palun, et, et meil oleks äh, võimalus näidata, et me oleme vastutustundelised äh, mehed ja naised siin selles parlamendis. ma tänan. nüüd, kes on minu ettepaneku vastu? härra Schulz soovib sõna, palun. suur tänu, härra president härra president, et meie kolleeg Tool oma sõnavõtu alguses tuletas meelde seda, et ka Ungaril on praegu väga rasked ajad. aga on veel teisigi eh, riike, keda see puudutab, näiteks Slovakkia. Pole tähtis, kus eh, ohvrid on, aga me peame olema solidaarsed kõigi ohvritega, kõigi meie kaaskodanikega, keda see looduskatastroof puudutab austatud härra president Joseph Dool ja teie ise rääkisite sellest, milline oli olukord eile õhtul ja täna hommikul esimeste konverentsil. mis puudutab protseduuri, siis mul ei ole midagi lisada, aga oma enda nimel ja härra kon-, konvenditi härra Biski nimel tahaksin ma siiski täpsustada seda, et meie olime selle vastu, et see hääletus edasi lükatakse. me arvasime, et me võiksime, me võime juba täna hääletada. mõningad soovisid oodata selleks, et oleks võimalik parlamendis saavutada ulatuslikum enamus. aga enamus oli selle poolt, et meil oleks, me saaksime selle resolutsiooni. ma tuletaksin siinkohal meelde veebruarikuist otsust. ja mis praegu aset leiab, on see, et me seisame vastamisi probleemiga, mis tuleneb sisust, aga mitte protseduurist. veebruarikuus oli meil olemas konsensus, praegu seda ei ole ja arvesse võttes kriisi tõsidust ei ole see ka üllatav igaüks kaitseb oma nägemust, oma seisukohta. et me arvame, et meie seisukoht on parem, aga me ei saa lõputult arutada, me peame nüüd otsuse vastu võtma, teie seisukohad on selged, meil samamoodi, me üritasime lähendada oma seisukohti, see ei toiminud, aga üritagem nüüd äh, saavutada enamus, kas siis ühe seisukoha või teise seisukoha poolt. kui enamus on selle poolt, et edasi lükatakse, väga kena. sotsiaaldemokraadid ei hakka, hakka siin niinimetatud tühja tooli poliitikat või mängu mängima. aga meie seisukoht on see ja rohelistel ja kuuel samamoodi, ma arvan, me võime juba praegu hääletada no.. ma tänan. Läheme nüüd hääletuse juurde. kes on selle poolt, et me lükkame edasi resolutsiooni kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta hääletamise? ma tänan kes on vastu? ma tänan. me hääletame elektrooniliselt, hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes ettepanek võeti vastu. me lükkame edasi meie hääletamise resolutsiooni üle, mis käsitleb strateegiat kaks tuhat kakskümmend. ma tänan teid. ma tahan ka tänada härra Tooli ja härra Schultzi selle eest, et nad juhtisid meie tähelepanu äh, sellele üleujutusele, mis praegu toimub paljudes riikides. Teil on õigus ja me tõesti peame näitma üles solidaarsust kõigi nende eh, kaitsetute riikide ja kodanikega praegu. kas ma tohin teha ühe märkuse? Eh, üleujutus Poolas, eh, nüüd on ka tekitanud üleujutuse Tšehhimaal Tšehhigi on Euroopa Liidu osa, härra president. Proszę państwa, ja właśnie o tym mówiłem przed chwilą. see oli just see, mida ma hetk tagasi ütlesin, kui ma tänasin härra Tooli ja härra Schultzi selle eest, et nad juhtisid